ja äh, raportöörid tahtsid seda kustutada. meie arvasime, et kui liikmesriikide poolne kaasrahastamine tuleb lisaks äh, ette pandud instrumendile, siis see muudab kogu menetluse nii keeruliseks ja lisab siia bürokraatiat, et äh, ei ole tagatud läbipaistvus ja lihtsus. meie oleme lihtsuse pooldajad ja me oleme öelnud, et me ei tahaks ja ei tohiks segada liikmesriikide eelarvest tulevat raha Euroopa rahadega ja seetõttu me tegime ettepaneku kustutada artikkel kümme. on veel ettepanekuid äh, ja tegelikult oleks suureks abiks, äh, kui te äh, annaksite nõu selles osas, kuidas teie tahaksite sellega edasi liikuda, see oleks väga suureks abiks tulevastes aruteludes ja mina olen seisukohal, et ähm, ja see on ainus asi, mida ma siin tõstatada tahaksin, on see, et väga paljud muudatusettepanekud äh, on sellised, millega tahetakse kaasata kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi ametiasutused. ma arvan, et me oleme juba teinud tegelikult muudatusettepaneku äh, kus eh, määratletakse ära, mis asi on ametivõim, authority, eh, ja seal tegelikult on ära toodud ka eh, kohaliku ja piirkondliku tasandi ametivõimud ja seetõttu ma arvan, et kompromisside leidmine selles vallas on lihtne, selleks et see mõte ikkagi edastada. ja ma arvan, et me siin ei tohiks jälle takerduda bürokraatiasse selle instrumendi puhul. minu poolt suur aitäh teile ja me korraldame niipea kui võimalik äh, variraportööride kohtumise selleks, et äh, saaksime kompromissettepanekute kallal tööd hakata tegema, aga artikli kümne koha peal tahaksin teie kommentaare kuulda, aitäh! aitäh! ma arvan, et nüüd on tõlge tagasi, kas see on nii? vähemalt mina kuulsin tõlget. järelikult siis see töötab. ja nüüd annan sõna härra Van Nistelrooile. Äh, siin kolleeg tõi välja kõige olulisemad punktid ja meie mureküsimused. Äh, eelmisel korral me saime teile esitada oma nägemuse ja need on nüüd äh, kajastatud ka muudatusettepanekutes ja see tähendab seda, et tegelikult instrumendi osas küsimust ei ole. mõningad üksikasjad võib-olla on, aga väga olulised asjad mainis Konstants juba ära. jah, me peame äh, kiiresti tegutsema, komisjon peab seda esmajoones tegema ja äh, ma tahaksin teada, et kas pärast hääletust, mis meil novembris toimub, äh, saaksime me mandaadi selleks, et nõukoguga läbirääkimisi pidada selleks, et mitte kõigepealt minna jaanuaris täiskogule ja pärast seda aprillis või millalgi äh, sealkandis äh, lõpptulemuseni jõuda. see on siis minupoolne mm, ettepanek, mida peaks kaaluma. nagu te teate, siis me peame ära ootama teised komisjonid äh, ja nende töö sest nad ei olnud ähm, ka äh, väga kindlad regikomisjoni juhtrollis ja me oleme selle kõige tõttu tööga hilja algust saanud teha ja ärgem venitagem kauem, hakakem kohe tegutsema. me ei taha aega raisata, äh, see on selge aga me tahaksime muudatusettepanekute osas väga head tööd teha, need selgelt sõnastada, me ei taha siinkohal liigselt ka kiirustada Äh, ja võib-olla siis ähm, saaks selle läbi võtta arvesse ka meiepoolseid häid ettepanekuid, see oli siis minu nägemus asjadest, suur aitäh, härra Van Nistelrooy ja nüüd äh, annan sõna teistele kolleegidele, äh, kes sõna soovivad. härra Rovanko, palun, kõigepealt. ei, siiski, ma annan kõigepealt sõna härra Jakovtšitšile, sellepärast et tema võib-olla peab ka hiljem ära minema. You have to go to the same interview? kas te peate ühele ja samale intervjuule hiljem minema? All right, Mr. proua Tomašitš ja siis härra Jakovtšitš. suur aitäh ma tõesti pean äh, ka varsti lahkuma, ma pean minema kalanduskomisjoni koosolekule, sest et ma olen vari, aga ma, kuna ma olen variraportöör, siis ma tahan siiski öelda, mida ma arvan. struktuurireformid erinevates äh, abieluvõttika valdkondades on suureks väljakutseks, sellepärast et meil on vaja natukene aega selleks, et näha, millised on tulemused. ja seetõttu on väga oluline see, et äh, tulemused saavutatakse kiiresti artikkel neli ja selle eesmärgid, meil peavad olema konkreetsed sihtmärgid, eesmärgid paigas äh,. ja me peame toetama riiklikke ametivõime selleks, et äh, suurendada nende pädevust selleks, et reformipoliitika ellu rakendada ja selleks, et tagada inimressursside tõhusam ärakasutamine ja seetõttu meie mina oma muudatusettepanekutes olen äh, püüdnud teha ettepanekuid haldussuutlikkuse parandamiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil äh, ja selleks, et seda parandada, tuleb kaasata sellesse kõik juhtkonna tasandil ja kõik, kõikide tasandite juhtimisasutused, seetõttu äh, piirkondliku ja kohaliku tasandi kaasamine on väga olulise tähtsusega äh, see toob kaasa ka konkurentsivõime suurenemise investeeringute valdkonnas ja parema majandusjuhtimise. kui nüüd rääkida äh, Euroopa Liidu rahade tõhusast ärakasutamisest, siis see on ka selles kontekstis oluline. Äh, hea haldus, tõhusus on väga vajalikud selleks, et tugevdada vastastikust usaldust äh, raha saajate riikide, teiste liikmesriikide ja komisjoni vahel. kuid selline vastastikune usaldus ei saa muutuda tugevamaks, kui äh, me ei rakenda neid reforme liikmesriikides piisavalt hästi e,. proua esinaine, kõigepealt nüüd saab sõna härra Jakovtšitš, jätkan siis e, variraportööridele sõna andmisega. suur aitäh! proua esinaine, mina tahaksin vabandada, sellepärast et e, ja minul on e, proua Kreeliga sama peatne kohustus ja seetõttu ma ei saa siia väga pikaks jääda. ma püüan teha lühidalt kahjuks on raportöörid komisjoni ettepaneku kustutanud ja seetõttu oleme meie toonud sisse oma muudatusettepaneku, mille eesmärgiks on taastada see, mis komisjoni ettepanekust välja võeti. ja seetõttu me leiame, et tehniline abi mis äh, saaks liikmesriikidele kasu tuua ja liikmesriigid ju kasutavad neid rahasid, äh, siis äh, need rahad tuleb tagasi programmi panna, sest seeläbi me saaksime luua sünergiat. ja mina tahaksin seetõttu öelda et me tahaksime, et kolleegid toetaksid meie muudatusettepanekut ning et taastatakse seadme komisjoni poolne ettepanek. me ei toeta neid muudatusettepanekuid, mis kõike kustutada tahavad. Äh, see oli see, mida ma praegu tahtsin öelda, aitäh, suur aitäh. proua Rentke, palun, sõna on teil. aitäh suur aitäh ka kaasraportööridele ja teistele kolleegidele kommentaaride eest. ma tahaksin lühidalt öelda järgmist. Äh, meenutagem seda arutelu, mis meil oli äh, selle teema esimesel kaalumisel ja see on väga oluline. Äh, kui me nüüd Kreekas käisime, siis vähemalt ähm, mina sain sellele vaatepunktile, mida me siin juba kuulnud oleme, kinnitust Äh, mulle tundub, et tegemist on äh, järk-järgulise ühtekuuluvuspoliitika õõnestamisega ja meie Regionaalarengu Komisjonina peame siin ettepanekus väga selgelt välja ütlema, ka oma mm, raporti projektis peame me seda välja ütlema, et meil on piisavalt enesekindlust äh, selleks, et ühtekuuluvuspoliitika ja selle põhimõtted, nagu nad praegusel kujul on, mis hõlmavad ka kodanikuühiskonna kaasamist, mis hõlmavad ka jagatud juhtimise põhimõtet, äh, kohalike tasandi ametiasutustega koos tegemist ja koos töötamist, et see kõik äh, on kaitstud ka tulevikus äh, kui me Kreeka ametiasutuste esindajatega rääkisime, siis nad ütlesid meile vägagi selgelt välja selle, et ühtekuuluvusfondide võimalik võimalikult tõhus ärakasutamine on oluline ja see instrument siin on selle tagamiseks väga hea, aga seda ei tohiks kasutada eh, selleks, et peale suruda mingisuguseid struktuurireforme, mida liikmesriigid peaksid läbi ehm, viima. see läheb vastuollu ka makromajandusliku tingimuslikkusega ja ma arvan, et eh, pärast variraportööridega kohtumist eh, peame me koostama väga tugeva regionaalkomisjoni raporti, mis näitaks, milline on meie seisukoht äh, Äh, ehk siis, et tegemist ei ole äh, karistusliku meetme või instrumendiga, vaid et äh, tegemist on instrumendiga, mis annab rohkem võimalusi liikmesriikidele ja me peame jõudma siin tasakaalustatud lõpplahenduseni, see on selge, ma ootan pikisilmi neid arutelusid, mis meil sellel teemal olema saavad. me peame tagama, et see lõpptulemus oleks tasakaalustatud, aga samal ajal me peame jätma siiski regikomisjoni jalajälje sellesse protsessi selleks, et ühtekuuluvusfondidest võimalikult palju saada ja selleks, et anda tehnilist abi liikmesriikidele liikmesriikidele. kui me seda saame, siis me saame seda kõike ka toetada, teeme seda heal meelel, aga nagu ma ütlesin, siis äh, sellesse ettepanekusse tuleb äh, kõigepealt viia sisse vajalikud muudatusettepanekud, kui need on tehtud, siis me seda toetada saame ja me peame nende muudatuse sisseviimiseks äh, konstruktiivset koostööd tegema. suur aitäh, proua Maato, palun! aitäh! me arutame siin muudatusettepanekuid, mis on tehtud komisjoni ettepanekule. ma tahaksin öelda, miks mina ja minu delegatsioon on tulnud välja ettepanekuga hääletada selle vastu. ehk siis hääletada struktuuriprogrammide reformi vastu. nagu me oleme juba varem ka öelnud siis eh, see raha, mis on pühendatud ühtekuuluvuspoliitikale ja konkreetsetele artikkel viis, artiklis viis välja toodud sektoritele, eh, rahvatervis, eh, tervishoiusüsteemid ja nii edasi. Need on instrumendid, mis peaksid tagama sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse ja Äh, äh, kui me vaatame nüüd äh, MFF-i perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis ähm, hetkel on ette nähtud viis miljardit ja komisjoni ettepaneku taga on võimalik poliitilist tegevuskava tegelikult ka näha kui vaadata Toomase raportit, me oleme arutanud juba seda eelnevalt ka, mis tehnilise abi valdkonnas ei toimi ja selle kõige taustal kindlasti teate, et mina olen alati olnud väga range Itaalia kontekstis selles osas, kuidas me ühtekülluspoliitika instrumente kasutame. Äh, ma olen alati äh, nõudnud äh, meie vastu, raha vastuvõtmise määra suurendamist, raha kasutamise tõhustamist, aga see äh, ettepanek siin äh, läheb äh, palju kaugemale. raportöör on äh, vaadanud läbi kolleeg, kolleegide muudatusettepanekud, kui vaadata muudatusettepanekut nelikümmend, siis seal on ette nähtud, et programmid võiksid ka liikmesriikidest lisarahastust saada. ma mõistan seda muret, mida siin väljendatakse ja ma hindan ka eh, teatud kolleegide muudatusettepanekuid, eh, millega tahetakse riiklikke haridussüsteeme tugevdada. Eh, aga siin on mõningaid selliseid muudatusettepanekuid, mis lähevad liikmesriikide pädevusse siin on välja pakutud asju, mille üle peavad otsustama kohalik tasand või, või liikmesriigi riiklik tasand. ja äh, asepresident Dombrovski on juba öelnud, et ähm, äh, siin räägitakse Kreekast, Prantsusmaalt, Itaaliast, miljonitest inimestest äh, ja kui siin need mõtted läbi lähevad, siis see edastab väga kohutava kuvandi Euroopast. mulle tundub, et tegemist on mingisuguse pilootprojektiga, äh, see on katastrofaalne reform äh, perioodiks pärast kaks tuhat kakskümmend, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja meie tahame, et selle ettepaneku vastu hääletataks. suur aitäh, härra Novakov on kahjuks lahkunud, sellepärast et ta on pidanud mujale minema, aga härra Poltšak, palun, sõna on teil. aitäh. ma võtan sõna väga lühidalt. ma ei taha siin ülistada ühtekuuluvuspoliitikat, ma tahaksin väljendada teatud kahetsust, et selle programmi rahastamine, mis toetab struktuurireforme, tuleb Euroopa struktuuri investeerimisfondidest. praegusel hetkel ei ole tõenäoliselt muud lahendust, aga tuleviku tarbeks peaksime me mm, kaaluma seda võimalust, et see programm saaks sõltumatu rahastuse äh, et ta ei kahjustaks ühtekuuluvuspoliitikat ja selle struktuuri, aitäh! suur aitäh, kas on veel sõnasoove? kui ei, siis ma omalt poolt ütleksin ka mõne sõna, sellepärast et ka mina olen teinud teatud muudatusettepanekuid ja seetõttu ma arvan, et ka mina äh, peaksin siin arutelus osalema. ma tahaksin äh, öelda, et äh, Äh, struktuurireformi tugiprogrammi äh, reformimine on äh, vajalik selleks, et parandada suutlikkust toetada struktuurireforme riiklikul tasandil, kaasa arvatud neid, mis on seotud eksante tingimuslikkusega spetsiifilise rahastusmehhanismi läbi. ja väga oluline on rõhutada seda, et eksante tingimuslikkused et peaksid olema sellised, mida liikmesriigid austavad ja isegi eile me oleme komisjonilt kuulnud regionaalarengu volinikult siis täpsemalt, et üks põhjustest, miks vastuvõtmise määr on nii madal ja miks struktuuraalsete rakendusprogrammide ellurakendamise määr on nii madal, on just äh, põhjustatud äh, sellest eksante tingimuslikkusest ja paljudel riikidel on raskusi nende tingimuste täitmisega. Äh, jah, loomulikult siin on seadusandlikud küsimused mängus, aga siin mängib rolli ka see, kas liikmesriikidel on võimalik üleüldse neid tingimusi täita ja seetõttu ma arvan, et me peaksime sellele tähelepanu juhtima külaskäigul Kreekas, Ateenas olles me nägime, milline on selliste programmide positiivne mõju äh, praegusel juhul siis Kreekale, konkreetsele liikmesriigile ja see kõik toimib ja meie arutelude käigus seal saime me sellega kinnitust äh, me saime kinnitust sellele, et äh, samamoodi nagu Kreekas võib äh, see kõik anda positiivset mõju ka teistele riikidele ja äh, see konkreetne programm ja ühtekuuluvusprogrammid äh, ja eksande tingimuslikkus teiste programmide puhul on omavahel väga tihedalt seotud äh, operatiivprogrammide tehniline abi, jah, ma toetan äh, proua Kreeli küsimust selles kontekstis äh, komisjonile, ma leian, et see on väga vajalik teema, ma nägin äh, Kreekas selle kõige vajalikkust, tehnilise abi vajalikkust, mina ei näe selle meetme taga midagi. selle eesmärgiks on toetada liikmesriikides vajaminevaid reforme, selle eesmärgiks on tagada see, et riigid kasutaksid struktuurifondide rahasid ära paremini kuid äh, meil on vaja rohkem selgitusi ja näiteid komisjoni poolelt. ja ma äh, hindan seda väga kõrgelt, sellepärast et ma olen selle võimaluse äh, suur toetaja, see on oluline liikmesriikidele. ehkki ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et tegemist on väga positiivse kogemusega, me oleme seda näinud ka varasemalt. aga me peame aru saama ka sellest, et see ei ole midagi, mis on tsentraliseeritud, see sõltub kõik liikmesriikide soovist ja tahtest. Äh, see on see, mida ma omalt poolt tahtsin öelda ja ma hindan kõrgelt seda dialoogi ja ma loodan, et raportöörid äh, on avatud uutele äh, mõtetele ka äh,, eriti pärast seda, kui me oleme ära kuulnud komisjonipoolse lisainfo. aitäh! see oli siis minupoolne panus arutelusse ja võib-olla on nüüd õige aeg anda sõna Euroopa Komisjoni esindajatele, meiega on liitunud proua McCarthy, nii et palun, sõna on teil um,. Thank you and thank you for the aitäh selle eest, et mul on võimalus seda kaasrahastamise küsimust ning artikkel kahekümne viie küsimust põhjalikumalt selgitada. vabandust arusaamatuste pärast. ma olen valmis selgitama ja teie küsimustele vastama. regikomisjonis loomulikult olete te ehm, harjunud eh, tõukefondide puhul kaasrahastamisega. nii saavad liikmesriigid ise kaasrahastamist pakkuda, aga meie ettepanekus ei ole sellist võimalust ette nähtud liikmesriikidele samasuguses kontekstis kaasrahastamist pakkuda. miks? sest meie poolt eraldatud tehniliseks abiks äh, antud raha ei ole mõeldud liikmesriikidele, vaid tehnilise abi andjatele. niisiis ei ole sarnast võimalust liikmesriikidel osaleda sellises kontekstis. ehk siis Äh, kaasrahastamine tavapärasel kujul sellesse programmi ei kuulu. raha ei lähe otse liikmesriikidele, vaid tehnilise abi andjatele. et äh, seda probleemi lahendada, siis kui äh, Küprose ja Kreeka töörühmad töötasid, esitati muudatusettepanek Äh, ühiste sätete direktiivi artiklisse kakskümmend viis ning selle kohaselt liikmesriigid, mille majandust kohendatakse, saavad nad omal tahtel, mitte sunniviisiliselt üle kanda fonde tagasi oma enda tehnilise abi fondidest komisjonile, et nende nimel seda raha kasutataks tehnilise abi projektidele, millega nemad nõus on. ehk siis siin ei ole mingisugust kohustust. ei ole kohustust nõuda liikmesriigilt seda raha, ei ole kohustust ainult teatud tehnilise abi andmiseks raha eraldada, näiteks Kreeka puhul kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saatis Kreeka tagasi viisteist miljonit selleks, et Kreeka töörühm saaks aidata Kreeka valitsusel tehnilist abi tellida. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saatsid Kreeka võimud meile tagasi kolmkümmend miljonit, et me nende nimel värbaksime tehnilisi abiandjaid, et nad saaksid saavutada oma majanduse kohendamise eesmärke sama kehtis ka Küprose puhul, kui Küpros oli programmiriik. meie eesmärk selle ettepanekuga on anda see võimalus ka teistele liikmesriikidele. see on võimalus, see ei ole kohustus. Ehm, aga liikmesriigid saavad ise otsustada, ehm, kas nad soovivad seda raha tagasi saata või mitte. ning tagasi saadetud raha on endiselt täiesti äh, Äh, asjaomase liikmesriigi kontrolli all. ehk siis see tehniline abi, mida värvatakse, on selline, millega liikmesriik on nõus. ehk siis mingit kohustust ei ole. see lihtsalt võimaldab meil, nagu äh, keegi teist ütles, võimaldab meil luua sünergiat. näiteks käesoleval aastal ettevalmistava töö käigus on meil kolm miljonit äh, mida ei ole just eriti palju kõikide liikmesriikide jaoks. kui ettepanek vastu võetakse, on meil raha rohkem, aga suurprojektide puhul jaotatakse äh, raha kogu liikmesriikide peale laiali ning suurprojektide puhul on tõesti kasulik, kui liikmesriigid seda soovivad ja nad toetavad mingit projekti või reformi, siis on neil kasulik, äh, et kui neil on võimalus öelda, et me ei soovi kogu seda haldusprotsessi läbida selleks, et äh, hankida tehnilist abi, me anname lihtsalt raha teile ning teie hangite tehnilise abi äh, meie nõusolekul ise. ehk siis see lihtsustab liikmesriikidel oma jõud äh, meiega ühendada rahaliselt, et anda tehnilist abi mida tehnilised, äh, mida liikmesriigid ise soovivad. ma tahaksin seda väga rõhutada, et siin ei ole mingisugust kohustust siin ettepanekus. me saame tegutseda ainult liikmesriikide soovi korral, ehk siis liikmesriigid ise otsustavad, kas nad soovivad meilt tehnilist abi. seega ei ole mingisugust plaani meil Äh, peale suruda mingisugust tehnilist abi. ei, algatus peab tulema liikmesriikidelt. ma ei tea, kas see oli piisavalt hea selge selgitus. aga selle pärast me soovimegi, et selle, seesama artikkel siia sisse kirjutataks, sest sellest kahju ei ole. see on lihtsalt üks võimalus. mingisugust kohustust sellega ka ei kaasne. aitäh! suur tänu! kolleegid, kas on veel kommentaare? või te olete rahul? ei, härra von Nistelrooy. Thank you very much, if aitäh. kui kolleegid ei soovi sõna, siis ma analüüsin natukene edastatud infot. artikkel kümne kustutamine tulenes sellest, et soovime piirata seda instrumenti äh, ainult teatud eesmärkide jaoks. ning kuna artikkel kaksteist, võib-olla me oleme valesti aru saanud, aga artikkel kaksteist ütleb, et kaasrahastamise määr grantide jaoks on kuni sada protsenti abikõlbulikest kuludest, ilma et see kahjustaks öö, äh, öö, äh, kaasrahastamise põhimõtteid või kasumit ehk siis kui liikmesriik soovib teha rohkem, siis võib juhtuda, et jah, et nad maksavad äh, kakskümmend protsenti ise sellele tehnilise abi pakkujale. meie leidsime, et see ei ole mingisugune hookus-pookus, see on täiesti tavaline tegevus. meie saime sellest nii aru ja selgitasime ka me, seda meie teenistustele ja nemad ütlesid, ahaa, teie mõtlete hoopis nii. aga, aga seda ettepanekut ei lükatud tagasi. Teie aga nüüd ütlete, et e, e, et üks asi on see, kuidas raha sisestatakse instrumenti ja teine asi on see, kuidas sealt välja see võetakse see võib olla siis sada protsenti või kaheksakümmend protsenti või maksimummäära saada. aga võib-olla me oleme sellel ühel leheküljel kaks teksti sega, segi ajanud. igatahes me mõtleme selle üle. mul on veel üks küsimus. kui te nii selgelt ütlete, et see on vabatahtlik, siis see raha, mille me praegu kõrvale paneme on täpselt seesama, mis meil on juba eelarves kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani, ehk siis, et me anname rohkem tehnilist abi. ning nüüd, kus see raha läheb uude instrumenti, siis te ütlete, et jah, et riigid võivad sinna rohkem raha saata. aga see on nüüd seotud ühe ECR fraktsiooni murega, mis puudutab partnerlust. kui liikmesriik ütleb, jah, meil on teatud raha tehnilise abi jaoks me võime selle sinna saata. aga ei ole mingisugust head, samal ajal ei ole võimalik konsensusele jõuda regioonide ja linnadega, siis jõuame me selle niinimetatud käitumiskoodeksi juurde. kuidas tehakse koostööd detsentraliseeritud võimudega ning siinkohal tuleb üle vaadata mõlemad artiklid ning äh, äh, vaadata, tuleb vaadata üle nende sõnastused. võib-olla on võimalik seal mingi kompromiss saavutada. see ei peaks olema äh, lõplik, nii et tehnilise abi raha võetakse uude instrumenti ära ning, aga regioonid ütlevad, et ei, meil on vaja seda oma tööks, programmi juhtimiseks ja nii edasi see on ainuke asi, mida ma peaks uurima variraportööridega veel ja ma arvan, et me saaksime siin kompromissile jõuda küll. sest asi ei ole põhimõtteline. jah, kindlasti suudate leida variraportööridega lahenduse, sest asi ei ole siin põhimõtteline või poliitiline, asi puudutab erinevaid organisatsioone, pigem eelkõige just neid kohalikke ja regionaalseid omavalitsusi liikmesriikides. nii palju, kui ma aru sain teie viimasest küsimusest, siis puudutas see, kuidas äh, võtta arvesse kohalike omavalitsuste soovi seda tehnilise abi raha kasutada ühelt poolt ning teiselt poolt keskvalitsuse äh, Äh, soovi seda raha kasutada struktuurseteks reformideks. see puudutab siis koordinatsiooni liikmesriikide sees. ja ma ei usu, et komisjon saaks siin sundida mõningaid liikmesriike nii käituma, võib-olla on see võimalik, aga ma ei tea. igatahes ma olen kindel, et aruteludes variraportööride ja kaasraportööride vahel jõutakse kompromissile ja eks me saame ka rohkem infot. kas te soovite reageerida härra Van Nistelrooy poolt öeldule? jah, teil on täiesti õigus, proua esinaine. meie jaoks on see, puudutab see lähimuspõhimõtet me ei sekku sellesse, kuidas liikmesriikide institutsioonid töötavad, see on liikmesriikide asi otsustada. aga ma tahaksin rõhutada, et kui me pakume tehnilist abi liikmesriikides, siis me töötame koos kõikide liikmesriigi valitsustasanditega, olgu see siis äh, regionaalne või riiklik tasand. kui tehnilist abi on vaja, ja me töötame tehnilise abi pakkujatega koos, siis me äh, arutame seda äh, sobiva äh, valitsustasandiga liikmesriigis. kuidas liikmesriik ise otsuseid vastu võtab selle kohta, kuidas tõukefonde kasutatakse, siis see ei ole meie asi kommenteerida. aitäh! nii palju siis sellest arutelust mul on üks märkus veel. jah, teie olete täiesti vastu, aga teised kolleegid väidavad, et see instrument on laiem kui ühtekuuluvuspoliitika. siin me oleme eriarvamusel, me ütlesime jah sellele laiemale kasutamisele, sest see uus instrument läheb kaugemale eh, majanduskasvu eh, edendamisest ja töökohtade loomisest. nagu artiklis kuuskümmend punkt kolm öeldakse. kolm neljandikku riigi öö, eh, öö, soovitustest on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga mõned ülejäänud on seotud ka näiteks sellega, kuidas pankasid juhitakse, aga tegemist on tõesti ju laiema instrumendiga. seetõttu ongi see nüüd eraldi välja toodud komisjoni poolt. aga raportöörid võib-olla on sellega nõus, loodetavasti saate meie poole üle tulla aga siin on ka erinevusi, mida on võimatu ületada. vabandust, proua esinaine, kuna minu poole pöörduti otse, siis vastan lühidalt, kui võib. see on nagu variraportööride kohtumine juba. palun. jah, teie poole pöörduti tõesti otse. meie muudatusettepanekutes oleme me teinud väga selged ettepanekud, kuidas me saaksime seda piirata näiteks riigipõhiste soovituste puhul teeme ettepaneku, et võetakse arvesse ainult asjaomaseid soovitusi ning minu arvates oli Regi seisukoht selline ka varem. ehk siis me peame olema ettevaatlikud. ma ei soovi siin vihjata, et keegi siin saalis, et tal on mingisugused salaeesmärgid, aga kriisi ajal me nägime, et teatud olukordades ei olnud päris selge kõikide poliitiliste otsuste taust. me peaksime seda fondi kasutama nii, et sellest saaks kasu võimalikult palju nii me, meie kui riigid ja regioonid. seetõttu peaks meil olema selge, miks ja kus seda kasutatakse. nii me saame ju tõhusalt kasutada ühtekuuluvusfonde, seetõttu esitasimegi muudatusettepanekud ning vabandust, et me oleme natukene kahtlustavad ja ei järgi täpselt äh, teie poolt ette pandud liini. aga see on ju ka osa demokraatlikust arutelust. ja siis otsustasime, millises suunas me peaks liikuma. aga ma olen endiselt kindel, et me jõuame ka kompromissile. aitäh. suur tänu. nüüd me peaaegu teame, äh, kuidas variraportööride koosolekud lähevad aga võtke arvesse ka ALDE fraktsiooni seisukohti, sest variraportööri pole kohal. mina kaitsen siin ALDE fraktsiooni huve ka. aga lõpetame selle arutelu. ja ootame siis variraportööride kompromisse. suur tänu. Läheme edasi päevakorraga. meil on ettekanne poliitosakonna B poolt tellitud uuringu kohta, mis puudutab vastu võetud Euroopa territoriaalse koostööprogrammide läbivaatamist. meil on siin külaline, kaks härrat, kes tutvustavad seda uuringut, härra Nicola Briani eh, ning härra Francois Lavert. annangi teile kohe sõna, ma tu-, tuletaksin regikomisjoni liikmetele meelde, et meie komisjon tellis selle uuringu. ja meil on ka ju öö, kogemusi territoriaalse koostöö kohta, me võtsime vastu ka eraldi algatusraporti selle kohta ning nüüd oleks huvitav teada, kuidas toimib uuel rahastamisperioodil territoriaalne koostöö, palun. Nikolai Brnjak tere kõigile, mina olen Nicolas Priani ja koos oma kolleegi Francois Levarlega tutvustan meie uuringu tulemusi. ja tutvustan teile lühidalt, milline oli uuringu eesmärk ning milline oli meie kasutatud metoodika ning siis räägin detailsemalt juba peamistest järeldustest ja soovitustest. nüüd kõigepealt Teie jaoks on loomulikult ilmselge, millel me siin tugineme, räägime kahest peamisest eesmärgist ühtekuuluvuspoliitikas, umbes kümme miljardit eurot ehk kaks koma viis protsenti kogu ühtekuuluvuspoliitika eelarvest on läinud selleks, et rahastada rohkem kui sadat programmi milline on siis üldine eesmärk sellel programmil pakkuda võimalust äh, ühise, ühiseks rahastamiseks äh, projektide puhul, ka projektide puhul, mis on erinevatest riikidest. nüüd siis me üritasime anda hinnangu äh, peamistele elementidele, mis on uues Euroopa ETC määruses. pöörasime erilist tähelepanu programmide suutlikkusele olla tulemuspõhine ning ühtlasi tagada sünergiat muude Euroopa Liidu poliitiliste instrumentidega. ning ühtlasi me vaatasime ka seda, kuidas on programmide raames kasutatud uusi innovatiivseid äh, vahendeid, räägime nendest täpsemalt hiljem, ning rääkisime ka sellest, äh, millised on olnud äh, vabatahtlikud võimalikud skeemid, mille eesmärgiks on nii programmide toimimist kui ka kasusaajate tööd ja elu lihtsustada. nüüd siis paari sõnaga metoodikast. uuring põhines eelkõige ülesannetel läbi va-, äh, va-, või kõige, eelkõige dokumentide läbivaatamisel nüüd te näete, et see kaart siin slaidil ei ole küllaltki, küllalt suur, aga rohelised piirkonnad on siis need, mida me analüüsisime Nende piirkondade puhul analüüsisime programmi dokumente ning soovisime lisaks ka kvalitatiivset panust erinevatelt sidusrühmadelt. ja selleks küsitlesime kolm teist erinevate programmide juhtivorganit. Läheme siis nüüd peamiste uuringu tulemuste juurde, mis on jagatud temaatilistesse kategooriatesse. strateegiline ühtekuuluvus on nendest esimene programmide raames analüüsisime erinevaid strateegiaid, mis on loodud selleks, et kaasata võimalikult suur arv sidusrühmi, nii et see oli siis see esimene tulemus. lisaks strateegiate analüüs näitab, et automaatne kontsentreerumine on siin väga kõrge ja et keskendutakse automaatselt teatud eesmärkidele ja investeerimisprioriteetidele, siin on siis üldine ülevaade nendest temaatilistest eesmärkidest, te näete, milliseid eesmärke kõige tihemini programmi eesmärgiks valiti nende analüüsitud programmide puhul. kõige suuremaks või olulisemaks on siin olnud temaatiline eesmärk number kuus, kuid on ka teisi, mida valinud rohkem kui pooled programmidest. ja nüüd siis lähme teise olulisema omaduse juurde, mis on õigusraamistikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, ehk siis tuleb ähm, lähtuda tulemustest, ehk siis tuleb äh, püüelda konkreetsete tulemuste poole. ja nüüd on, soovitakse ka selget kasu investeeritud äh, raha eest. nii et tuleb näidata, et need vajadused, millega siin tegeletakse, vastavad konkreetse piirkonna vajadustele ning et on olemas ka konkreetne kontrolli- ja järelevalvesüsteem, mis saab tõestada seda, kas need, see poliitiline sekkumine on olnud tõhus või mitte. reeglid puudutavad ka konkreetset territoriaalset koostööd ja sellealast sisu Euroopa territoriaalse koostöö programmid enamasti vastavad reeglitele, ehk siis nad suutsid tõestada seda, et nad suudavad välja töötada strateegiaid, mis on tõenditepõhised ja lähtuvad tõenditest nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt selles konkreetses piirkonnas. lisaks on nad suutnud luua ka järelevalvesüsteemid vastavalt nõuetele kuid nagu me siin oleme ka välja toonud, küsitletavad ütlesid, et et samas on olnud selline lähenemine territoriaalse koostöö kontekstis väga suureks väljakutseks. seda sellepärast, milline territoriaalne koostöö oma omadustelt on. selleks, et luua strateegia, mis vastab konkreetsetele vajadustele konkreetsel territooriumil, on vaja ka kvantitatiivset statistilist ähm, andmekogu ning äh, küsitletavad ütlesid, et neil ei olnud alati piisavalt andmeid kasutada, eriti kõige madalamal tasemel, ehk siis kui me räägime siin piiriülesest koostööst, on see eriti keeruline. tihtipeale ei olnud äh, siin äh, nende riikide puhul, kellega koostööd tehakse programmi raames, äh, üldse mingisugust statisti, mingeid statilisi, statistilisi andmeid kasutada nii et jah, oli küll võimalik luua see järelevalvesüsteem, aga see tähendas siiski väga suurt tööd ja väga suurt tuge ka nõuandvatelt organitelt. ning küsitletavad rõhusid, rõhutasid ka seda, et see, mis märmuses on, et määruses on ette nähtud, määruses kaksteist üheksakümmend üheksa, ei arvesta alati sellega, milline on see konkreetne tegevus, mida on siis rahastatud ähm, territoriaalse koostöö raames? Lähme edasi sünergiate kategooria juurde. kõik programmid arvestasid detailselt erinevate võimalike sünergiatega teiste rahastamisvahenditega, eriti neid, mida hallatakse keskasutusest. näiteks viidati siin Horisont kahe tuhande kaheteistkümnele, Rasmus plussile, Kosmele ja nii edasi, kuid mainiti ka näiteks siseriiklikke programme, millega oli võimalik sünergiat tagada vaid vähesed programmid viitavad aga teistele strateegiatele, mitte Euroopa Liidu instrumentidele. nii et seda on näha pigemini harva. kuid äh, tihtipeale tegelikult ei täpsustata, et kuidas seda sünergiat siis praktikas ellu rakendatakse selle programmi ellurakendamise ajal. nii et võib-olla rakendamisfaasis jääb siin sellest veidikene puudu. edasi, lihtsustamise kategooria. Te teate isegi väga hästi, et praegune raamistik pakub mitmeid võimalusi selleks, et programmide rakenduse faasi lihtsustada nii asutustele kui ka äh, taotlus või ähm, toetuse saajatele. vähemasti pooled programmidest on muutnud, muutnud oma lähenemist kahe programmiperioodi vahepeal. nii et nad on näiteks äh, sertifitseerimis- ning juhtivorganid omavahel ühendanud edasi toetuse saajad ning asutused ning nendevahelised seosed, elektroonilised äh, suhtlusviisid, äh, neid siis enamasti kasutatakse, ühtlasi oli programmidel palju kasu sellest, kui neil oli kasutada ka see esialgne süsteem selleks, et omavahel suha, suhelda vähemasti alguses ja siis edasi mindi juba muu suhtlusviisi juurde üle. nii et selline on siis eh, ülevaatlik eh, mulje, mis on jäänud eh, enamikel programmijuhtidel, nii et eesmärk on olnud meil ju lihtsustada nii toetuse saajate kui ka asutuste elu ja vastavalt meie analüüsile vähemasti tundub, et paljud ähm, Euroopa territoriaalse koostöö programmid ka neid võimalusi kasutavad. edasi uued rakendusvahendid. Te teate isegi, millised need on, integreeritud territoriaalsed investeeringud, ühised tegevuskavad ja nii edasi, need on vahendid, mis on juba programmide kasutada. meie analüüs näitab, et väga väike hulk programme tegelikult neid vahendeid aga kasutas põhjuseid on mitmeid, enamasti peetakse aga neid vahendeid piisavalt keeruliseks, et neid rakendada ter-, territoriaalse koostöö programmide raames. Neile tunduvad äh, need vahendid kohasemad siis ähm, laiemate programmide jaoks ja mitte nii spetsiifiliste programmide puhul. mõningad soovitused ja pidage silmas loomulikult, et me oleme siit üritanud välja tuua sellised äh, peamised soovitused. mõned neist puudutavad käesolevat programmiperioodi, osa neist jällegi pigemini seda, mis hakkab saama pärast aastat äh, kaks tuhat kakskümmend. nüüd äh, võib-olla mõned konkreetsed teemad, millele võiks erilist tähelepanu pöörata, näiteks lihtsustamine meie arvates oleks hea, kui pakutakse rohkem äh, abi või rohkem võimalusi selleks, et omavahel vahetada paremaid tavasid. tundub, et just see võimaldaks erinevatel taotlevatel rühmadel siis lihtsustada oma elu. nüüd äh, muud teemad, mis on samuti väga olulised, avalikud hanked ja riigiabi hetkel ei ole meil veel eriti palju informatsiooni selle kohta, et millist koostoimet on siin, milline koostoime on tekkinud siin üheskoos teiste projektidega ja kuidas siis seda sünergiat ka tagada erinevate poliitikavaldkondade vahel. nagu ma ütlesin, kui ma räägisin, rääkisin strateegilistest valikutest, siis oluline on see, et sidusrühmad, kohalikud sidusrühmad oleksid juba alguses programmi väljatöötamise faasis sellesse protsessi kaasatud. nii et oleks võimalik siis juba rakendus, juba enne rakendusfaasi nad sinna äh, kaasata ja nii oleks võimalik siis tegemist, tegelikult neid lihtsustavaid meetmeid ka ära kasutada, nii et sellised on siis meie soovitused äh, käesolevaks programmiperioodiks. mis puudutab soovitusi tulevaseks äh, programmiperioodiks, äh, siis äh, tooksin välja mõned nendest probleemidest, millele viidati, me nägime, et territoriaalse koostöö programmidel on raske järelevalvesüsteeme luua ja neid ka rakendada, nii et võib-olla oleks siis võimalik kuidagi neid näitajaid muuta nii, et need tõesti käsitleksid ka rahastamisaspekte territoriaalse koostöö raames ning lisaks täita ka lüngad äh, praegu statistilistes andmetes. nii et see tähendaks siis andmete kogumist nendes valdkondades, kus seda praegu üldse ei tehta. ja viimane raskus, mille tõid välja erinevad küsitletavad, rahaliste vahendite elurakendamise osas näitavad, et need äh, uued äh, rakendusvahendid võiksid olla vabatahtlikkuse alusel ja mitte kohustuslikud, nii et äh, sellised olid meie soovitused ja loomulikult oleme valmis vastama kõikidele erinevatele täiendavatele küsimustele, tänan. Thank you, thank you very much uh.... suur tänu. nii et ettekanne on seega läbi, jah, aitäh kolleegid, palun, teil on sõna. kas keegi soovib midagi küsida? härra Puda, palun. mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc suur aitäh! suur tänu väga hea ettekande eest! Teie ettekandest tuleb välja, et korduvad ikka ja jälle needsamad probleemid lihtsustamise osas, kõik kurdavad praegu selle üle, et lihtsustamisega on raskusi vahendite jaotamise osas, tahaksin teie käest küsida, kas te olete tuvastanud ka mõned konkreetsed meetmed või sammud, mis saaks, mida saaks astuda siin erinevate määruste puhul või ka muudes olu, muudes olukordades, sest et jah, see parimate tavade jagamine äh, erinevate struktuuride vahel, jah, miks mitte, see on võib-olla üks võimalik ähm, lahendus, aga kas te olete tuvastanud siis peamise probleemi, millega tavaliselt silmitsi seistakse? tänan, kas keegi soovib veel sõna? jah, palun, härra Roope. suur tänu, proua esimees. mina tahaksin teiega jagada paari ideed ma olen juba ligi kümme aastat ähm, tegelenud struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamisega ja ikka ja jälle kuulen seda terminit lihtsustamine. sellest räägiti juba ka varem, kui ma olin ametis veel oma kodumaal. nüüd äh, minule pakub siin üks asi erilist huvi ja tahaksin kuulata ka ära komisjoni arvamuse selle kohta, millised äh, on siis eeldatavad tulemused pärast seda, kui kõik see on nüüd ellu rakendatud. millised on siin peamised probleemid ja nimelt, kui me räägime perioodist kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, peame silmas pidama, et kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat seitseteist äh, ei ole mitte see periood, kus need programmid on ellu rakendatud, me alles tegeleme ideede äh, kogumisega, mingi mõttevahetus toimub äh, vähemasti Leedus. <clears throat> on võimalik taodelda toetust alles alates järgmisest aastast ja seda kõige paremal juhul. nii et äh, alles kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teises pooles on võimalik hakata esitama taotlusi programmide puhul, mis puudutavad siis äh, perioodi kuni kaks tuhat kakskümmend, nii et me oleme justkui kolm aastat ajast maha jäänud. nii et kui me liidame siin kaks ja kolm kokku siis kas me peaks äh, hakkama juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ette valmistama järgmiseks äh, perioodiks, et neil seda raha oleks võimalik kasutada siis alates aastast kaks tuhat kakskümmend üks või midagi selle, sellist, sellepärast et äh, vastasel juhul tuleb kahe-kolme aastaga ära kasutada kõik need vahendid, mis nendeks programmideks mõeldud on. rahavood on siin väga suured, ei ole piisavalt äh, osalisi, kes suudavad neid programme ellu rakendada, hind kasvab sama töö puhul ja samas tekivad siin tohutud lüngad ka enne ja pärast programmide ellurakendamist, siis tekib olukord, kus inimestel ei ole vahepeal tööd ja nad peavad minema puhkusele ja siis on jällegi sellised äh, tipphetked, nii et kõigub see asi siin ülevalt alla, me peame kuidagi vaatama, kuidas me saaksime seda muuta sujuvamaks, ladusamaks. lihtsustamine iseenesest jah, on ju tore mõte, aga millised need tulemused konkreetselt on? me sooviksime, et tehtaks vähem vigu, aga mis saab siis, kui see rakendusfaasid lühenevad kas siis tänu lihtsustamisele oleks võimalik kasutada vähem inimressurssi ja nii oleks meil vähem bürokraatiat nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu institutsioonides. hetkel, kui me vaatame neid eraldi fonde, siis on meil viis kuni kaheksa erinevat agentuuri, mis haldavad sama fondi, neil igalühel on omaenda reeglid nii et siis sama maja parandatakse, kasutades vahendeid ühest ja teisest äh, fondist, aga samal ajal on tingimused ja nõuded nende, nende rahaliste vahendite puhul täiesti erinevad. lihtsustamise läbi peaksime me üritada, üritama ka nõudeid äh, ühtlustada peaksime tegema ka ettemakseid, sellepärast et kolmanda faasi rahastamine tegelikult ainult kompenseerib juba äh, makstud äh, töötasu ja tehtud kulutused. inimesed, kes selles valdkonnas töötavad ja rahastavad oma tegevust erinevatest fondidest, ei saa nad aru, et äh, miks siis, kui nad teevad ise täpselt sama, ühte ja sama tööd, peavad nad täitma erinevaid nõudeid erinevate vahendite puhul ja tundub, et see ongi justkui nii meelega üles ehitatud, sest et kui on nõuded erinevad, siis on rohkem vigu ja kui tehakse rohkem vigu, siis satub toetuse saaja raskustesse. nii et tahaksin teie mõtteid selle kohta, tänan. suur aitäh, suur tänu teile, kas on veel sõnasoovijaid, palun, proua Maletic tänan, proua esimees ja tahaksin teid tänada selle ettekande eest ja alustada järgmisest. kui me räägime territoriaalsest koostööst, siis peaksime rääkima sellest, mida teeb selle kõigega lõppkasutaja. see kõik on väga keeruline siin on olukordi, kus tuleb teha piiriülest koostööst, piiriülest koostööst, koostööd riikidega, kes ei ole Euroopa Liidus ja nii edasi ja siis nad siis ähm, taotlevad võib-olla raha ühest programmist, saavad midagi äh, teada ja siis äh, kasutavad nüüd mingisugust muud programmi, siis on jälle kõik teistmoodi ja siis nad on täiesti suures segaduses ja siis nad lõppkokkuvõttes teinekord ütlevadki, et parem on üldse mitte oma nina sellesse toppida, sest et äh, neil ei ole selge, millega tegemist on ja nüüd siis on nüüd need uued rakendusvahendid, nagu me näeme, on nende, neid rakendamine tegelikult väga-väga keeruline, sellepärast et neid reegleid on nii palju, programme samuti ja siis ma tahtsin teada, et kas te olete kõike seda analüüsinud ja kas te olete võib-olla jõudnud ka järeldustele selles osas, et mida me siis äh, teha saaksime selleks, et äh, meie selliseid territoriaalse koostöö programme oleks võib-olla vähem äh, meie õigusraamistikus, kas oleks seda kõike võimalik veidi rohkem lihtsustada? jah, teie soovitused on selged, meil on vaja uusi suuniseid selleks, et saaks kõike seda uuenduslikku ellu rakendada perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, aga kui meil on uued suunised, siis mida siis see lõppkasutaja ikkagi teeb, siis ta saab sada lehekülge suuniseid selle kohta, kuidas midagi ellu rakendada, neil ei ole lihtsalt aega seda kõike läbi töötada, seda kõike selgeks õppida. me peame ikkagi vaatama, kuidas äh, seda kõike lihtsalt lihtsustada, see on ju väga lihtne meil on eelarve ja siis on vaja meil midagi osta ja mingid tegevused ellu rakendada selleks, et projekt lõpule viia, et saavutada projekti eesmärgid ja ma ei saa tegelikult aru, miks meil kogu aeg tekib igasuguseid uusi asju ja uusi äh, tõkkeid, takistusi lõppkasutajale? suur aitäh, härra Van Nistelrooy, teil on sõna suur aitäh, suur aitäh kogu selle info eest ja minul on selline üldisem küsimus, mis on suunatud tegelikult ka meie esimehele. me just kiitsime täiskogule heaks raporti, nüüd me saame selle uuringu, kus on väga olulisi sisulisi märkusi ja nii edasi et kas me ei oleks siis pidanud võib-olla ootama kaks-kolm kuud oma raportiga täiskogul, et enne see uuring läbi töötada, sest et me ju tegele mitte sellega, et me teistele siin ainult tööd pakume, aga see on ju meie enda heaks, et ma olen veidi segaduses. kas äh, kellelgi on veel küsimusi, ma loomulikult reageerin sellele. selge, siis tahaksin ka omalt poolt tänada teid ettekande eest ja eelkõige tahaksin jagada oma mõtteid härra Van Nistelrooiga ja teiste kolleegidega ka, jah. tõepoolest, meie tööd oleks parem olnud teistmoodi korraldada. ehk siis me oleks pidanud selle uuringu tulemused ära ootama, enne kui me hakkame algatusraportit välja töötama, aga me oleks pidanud saama enne raportit ka komisjoni uuringu. kui te mäletate, siis korra juba lükati tähtaega edasi või tekkis viivitus aruteludes raporti üle, sest et me eeldasime, et me saame komisjoni uuringu tulemused territoriaalse koostöö kohta, kuid me ei saanudki seda. ja nüüd me siis saime selle uuringu, mis on loomulikult ju väga hea, mul on suur rõõm, et selle kohta on nüüd ähm, uuring läbi viidud. ja näen, et siin käsitletakse enamikke teemasid, äh, mis jooksid läbi ka meie raportis äh, siin riigikomisjonis paraku on siin mõningad aspektid sees negatiivses toonis oma raportis pöörasin erilist tähelepanu just nimelt uutele vahenditele, sünergiale, finantsinstrumentidele ja muudele uutele vahenditele, mis kõik olid väga ambitsioonikad. ja nüüd te ütlete, et tegelikult väga väike hulk programme on suutnud neid instrumente üldse kasutada, et neil ei ole plaanis seda teha ka tulevikus. kuna piiriülesed programmid on väga keerulise iseloomuga, siis see nii läinud ongi, näiteks Bulgaarias teeme me koostööd ühe programmi raames ainult Kreekaga, aga meil on ka piiriülene territoriaalse koostöö programm, EBA programm siis näiteks Makedooniaga. ja tegemist on täiesti erinevate programmidega, nende haldamine käib täiesti äh, teistmoodi, nii et kuidas siis rääkida lihtsustamisest, kuidas käsitleda neid uusi vahendeid, mida üldse teha sünergiaga teiste programmidega ja kuidas äh, saaksime siin seada ka ambitsioonikamad eesmärgid uute Euroopa Liidu instrumentide kasutamiseks, nagu näiteks ähm, EFSI või siis äh, struktuursete investeeringute fondiga. küsimus seisneb valmisolekus ja just nimelt toetuse saajate valmisolekus, aga me ei saa lihtsalt äh, istuda ja oodata, et need inimesed siis ise äh, selle kõik läbi töötaksid, me peame ikkagi investeerima territoriaalsete koos, territoriaalsesse koostöösse, sest et see on üks neid äh, valdkondi, kus minu arvates on võimalik ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus edasi arendada, nii et me peame pakkuma neile tehnilist tuge selle kohta on midagi ka kirjas teie dokumendis, aga seda tehnilist abi pakutakse mõnede programmide puhul lihtsalt uskumatult vähe. kolleegid on juba esitanud igasuguseid küsimusi ja sellestki tuleb välja, et väga tähtis on mõista, et me peame tehnilist abi võimaldama laiemalt. ja osaliselt on see seotud ka meie eelmise aruteluga rääkisime struktuurireformidest, mis on samuti piiriülesed liikmesriikides ja rääkisime sellest, kui oluline on see tehniline abi. ja kui me vaatame praeguseid tehnilise abi reegleid, siis meil erilist edu ei ole siin mõtet oodata. nii et see on kindlasti üks peamisi teemasid, mida tuleb tulevikus arutada ja ärgem unustagem ka struktuurireforme ja tuge selles valdkonnas. ma vabandan, ma rääkisin liiga pikalt, aga selline on, aga see oli siis minu raport, nii et kui tal on soovi vastata kolleegide küsimusele, siis nüüd on teil see võimalus. suur aitäh! mina näen asja nii, et need kolm küsimust puudutasid sarnaseid asju, nimelt kuidas lihtsustada ja paremini harmoniseerida selleks, et see muudaks eriti just toetuste saajate elu lihtsamaks. ja me oleme analüüsinud andmeid ja me oleme läbi viinud intervjuusid äh, ja inimestel on teatud nägemus asjadest. Ehm, me eh, oleme rääkinud inimestega, kellel on kogemus nende programmide juhtimises. Eh, nüüd peab küsima, mis puudutab harmoniseerimist, asjaolu, et eh, toetuse saajad peavad sageli rindu pistma täiesti erinevate lähenemistega, nõudmistega erinevate programmide äh, ja Euroopa fondide raames. Äh, ja mina saaksin praegu ainult ETC-le keskenduda oma vastuses, üldises plaanis äh, leian mina, et on ilmselge, et selle uue programmiperioodi kontekstis tahame me pingutada selle nimel, et tagada võimalik võimalikult suur harmoniseeritus erinevate instrumentide vahel, mida programmide juhtimisel kasutada. Äh, e-seiresüsteemile viitamine, äh, mis on paika pandud, on tegelikult hea näide sellest püüdlusest tagada ühine lähenemine suhtluses äh, toetuse saajatega. kui me aga räägime nüüd lihtsustamisest, siis ma arvan, et tegemist on tohutu laia teemaga, aga äh, meile äh, avaldas selle analüüsi kontekstis muljes, muljet see, et on üldine konsensus selles ka seoses, et üks juba olemasolev lahendus mis tuleb välja artiklis kuuskümmend seitse ühissätetes määrusest, ja seda täiendab ka ETC määruse artikkel üheksateist, on see, et kasutatakse lihtsustatud kuluoptsioone, mis muudab haldusasutuste ja toetuse saaja elu lihtsamaks ja see tagab ähm, selle, et äh, kulude sertifitseerimisel on veamäär väiksem ja selgus suurem ja see on äh, üks asi, mis sellest uuringust on välja tulnud ja see on väga oluliseks lähtepunktiks, ehk siis kõik see, mida on võimalik teha selleks, et äh, lihtsustatud kuluoptsiooni kasutada, on midagi, mis toob kasu rahade saajatele. ja see on selle sidusrühmade intervjuu Äh, käigus tekkinud nägemus. Francois, kas sa soovid ka midagi lisada? jah, ma räägin prantsuse keeles edasi. ega nüüd kõik ka hirmus halvasti ei ole, tegelikult need äh, juhtivorganid, keda me küsitlesime, ütlesid, et äh, jah, tõepoolest piirdutakse rahastamisega teatud temaatiliste kategooriate puhul, aga see pigemini toimib väga hästi, partnerid mõistavad seda hästi, kasutajad samuti. jah nüüd ähm, järelevalvet teostades tekib juba probleeme, siin on väga keerulisi näitajaid, alati ei olegi need need kõige paremad näitajad äh, konkreetses kontekstis. aga kuigi jah, keskendutakse paarile temaatilisele eesmärgile, ei ole me tegelikult selle kohta saanud mingisugust väga negatiivset tagasisidet jah, need uued instrumendid, need on võib-olla veidi keerulised, aga siin on selline riikidevaheline piiriülene kontekst, mis on natukene omamoodi, sest et äh, aruteludes osalevad väga erinevad inimesed. meie keskendusime äh, just nimelt sellele, et tegemist on nii ehk naa juba vägagi integreeritud äh, instrumendiga ehk siis kaasatud on väga suur hulk inimesi ja loomulikult nüüd on siin need integreeritud instrumendid ja nende otsene kasutegur nende konkreetsete territoriaalse koostööprogrammide puhul on võib-olla jah, mitte kuigi suur. no lõppkokkuvõttes see uuring on ju ülevaade või siis selline fakti konstateerimine võib-olla oleks tõesti jah, tore, kui nüüd asju enam keerulisemaks ei aetaks, aga põhimõtteliselt on meie arvates käesolevas faasis oluline pakkuda programmi juhtidele vahendid selleks, et või võimalikult hästi kõike hallata, ilma et nad peaksid, ilma et me peaksime hakkama määrusi muutma. nii et pakkuda sidusrühmadele vahendid, mis oleks neile ka tegelikult abiks programmide haldamisel ning äh, tegelikult ka neile oleks vaja siis äh, hinnang anda, nii et tuleks hinnata kõike seda, mida juba tehtud on ja siis edasi tuleb sellest kõigest äh, informeerida ka erinevaid piirkondi, territooriume. nii et jah, tõesti, instrumente on palju, neid tekib järjest ruu-, juurde. teinekord on to-, toetuse saajal kes siis esitab oma taotluse, võib-olla natukene raske aru saada põhjustest, miks tekib siin selline erinevate kanalite kattumine. aga tegelikult on ka oluline jah, see teadlikkuse tõstmine loomulikult, ähm, siin mingisugust imerohtu aga pakkuda ei ole võimalik me ei räägi küll mitte enam programmi päris algusfaasist, aga nüüd päris välja töötatud see kõik ka ei ole, kõik päriselt veel ellu ei rakendu. nii et hetkel sellega piirduksin. Thank you, thank you very much and.... aitäh. nüüd võimegi vist arutelu lõpetada uh,. Do we, do we have somebody from the European Commission? kas meil on keegi ka Euroopa Komisjonist kohal? jah, palun. aitäh, proua eesistuja. tahaksin teid tänada selle huvitava ettekande eest, mis on meieni jõudnud väga õigeaegselt. nüüd just, kui me mõtiskleme tuleviku üle. sooviksin öelda, et äh, me tunneme muret nende teemade üle, mille raport välja tõi ning me tunneme muret selle üle, et äh, programmid jõustuvad väga hilja. nüüd on hakanud programme ellu rakendatama, hakatud ellu rakendama, aga endiselt ei ole jõutud veel öö, ähm, määramisfaasi äh, lõpetada. üks asi, mida me soovime, on kulude lihtsustamine see on positiivne trend, aga kõik äh, haldusametid ei ole veel seda suutnud teha. Omnibus määrustikus on sees mitmed erinevad ettepanekud selle kohta, kuidas veel äh, lihtsustada kulusid, näiteks et projektide puhul, mis saavad alla saja tuhande euro, avalikust sektorist raha, et nende puhul tuleb seda lihtsustatud menetlust kasutada. see on oluline teatud regioonides, kus paljud projektid on väikesed. mis puudutab äh, rakendamisvahendite harmoneeritud kasutamist, siis öö, äh, ka siin võib näha positiivseid arenguid, suurem osa programme on hakanud ka seda kasutama, suurem osa programme kasutavad samu vahendeid. ning see võib ka kasusaajaid aidata. ja mis puudutab paranenud sünergiat, siis õhutame ka liikmesriike ellu rakendama neid äh, uusi lahendusi, mis puudutab just sünergia suurendamist teiste instrumentidega, me endiselt veel ei, ei tea kogu infot selle kohta, kuigi me oleme kõikidelt osaliselt seda palunud, aitäh! suur aitäh! ja nüüd on meil arutelu siis äh, selle päevakorrapunkti osas lõppenud suur aitäh selle ettekande eest, suur aitäh komisjonile äh, selle eest, et te siin osalesite, suur aitäh, kallid kolleegid, selle arutelu eest. see oli meie viimane päevakorrapunkt. järgmiseks me peame kiitma heaks koordinaatorite otsused, te olete otsused kätte saanud, kas nendele on kellelgi vastuväiteid? ei ole see tähendab seda, et me saame koordinaatorite otsused heaks kiita, muud küsimused järgmiseks? härra Van Nistelrooy, te ei ole enam siin, mis tähendab, et muid küsimusi ka ei ole. ja äh, ma pean teile nüüd äh, andma teada ka järgmise koosoleku aja, homme toimub meil äh, Regia Kotari ühiskoosolek kella poole kolmest alates ja see leiab aset regioonide komitee hoones ja meie komisjoni järgmine koosolek toimub üheksandal novembril äh, algusega kell kolm ja siis kümnendal novembril neljapäeval äh, on meil veel üks koosolek, mis algab hommikul kell üheksa. nii palju minu poolt, äh, suur aitäh tõlkidele, et nad meid täna meie töös aitasid, aitäh teile ja äh, hetkel on riigikomisjoni koosolek lõppenud.